palun, palun võtke istet. Porządek dzienny przewiduje głosowanie. Vastavalt päevakorrale alustame me nüüd härra Surjani raportit, mis käsitleb nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti osas kahe tuhande kümnendaks finantsaastaks. me hääletame nimelise hääletusena, nii et palun pange oma hääletuskaardid masinatesse ma avan hääletuse. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. raport on vastu võetud. palju õnne, härra Surjan nüüd me läheme härra Arias Echeveria raporti juurde. see on raport, mis käsitleb e-kaubanduse sisse, siseturu kujund, väljakujundamist, kes on poolt, palun näidake, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. härra Posselt ja mulle tundub, et mina jätsin kahjuks oma kaardi maha. see tuuakse mulle nüüd, nii et mina tahtsin öelda, et ma olin ka esimese hääletuse ajal kohal. hästi, härra Posselt. igal juhul te peate hääletama aga läheme nüüd edasi ja hääletusele tuleb äh, äh, härra Echeveria raport uuesti, äh, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see raport on vastu võetud. niisiis, palju õnne, härra Echeveria. järgmine on proua Deveraki raport tsiviillennunduses toimuvate õnnetuste ja intsidentide uurimine ja ennetamine hääletus algab. plokk number üks, kompromiss plokk ning siin on palutud nimelist hääletust ning palun esimene plokk, nimeline hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on vastu võetud nii, nüüd hääletame seda muudatus, seda ettepanekut muudetud kujul, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. nii, ja nüüd hääletame seadusandliku ettepaneku osas, nimeline hääletus, palun, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud ning samuti palju õnne proua de Verrakke. järgmiselt oh,, härra Sukalast te soovisite minu kaart ei tööta, ütleb härra Sukalas. niisiis, viimasel kahel hääletusel minu kaart ei töötanud. niisiis, palun, kas tehniline ekspert läheks kohale ja vaataks kohe, mis toimub, aga meie jätkame samal ajal härra Videl Kadrase raportiga tegemist on äh, nõukogu ja komisjoni määrusega gaasivarustuse kindluse kohta. meil on plokk muudatusettepanekuid, kes on poolt, palun näidake, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. ja nüüd hääletame komisjoni ettepanekut muudetud kujul, kes on poolt, kes vastu erapooletuid vastu võetud. nüüd hääletame seadusandluse ettepanekut, nimeline hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja raport on vastu võetud. ja palju õnne, härra Videl Kadras. järg, härra Tšabo soovib sõna, härra Tšaba soovib sõna, järgmine raport. mina olen poolt, palun pange minu raport, minu hääl kirja, ma olen poolt. ja me paneme selle kirja. Äh, nüüd härra Sogor, teil on. suur tänu, härra president, mina tahaksin tänada Euroopa Komisjoni äh, selle seisukoha eest, mille nad võtsid Euroopa Liidu ja Pakistani vahelise äh, tagasivõtulepingu osas. ühesõnaga, ma tänan teid väga selle eest. suur tänu niisiis raport Euroopa Liidu ja Pakistani vahelise tagasivõtulepingu osas muudatusettepanekuid ei olnud, niisiis kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. hästi, me kontrollime elektrooniliselt ja avan hääletuse tagasivõtulepingute raporti kohta. kas kõik on hääletanud, nüüd on hääletus lõppenud? jah, see raport on vastu võetud, niisiis palju õnne, härra Sogol. ja järgmine härra Kasaki raport, kaubandus- ja majandussuhted Türgiga. see, tegemist on resolutsiooni ettepanekuga artikkel sada seitsekümmend viis puhul sooviksin, et seda vaadataks komisjonis uuesti läbi. raportööri puhul on tekkinud huvide konflikt, konflikt, sest ta on Türgi valitsuse kulul õppinud Sorbonnis. ma arvan, et see tekst tuleb komisjoni tagasi saata ja tahaksin ka nõuda seda, et määrataks uus objektiivne raportöör. loodan, et kolleegid toetavad mind. suur tänu selle märkuse eest. kuid selliseid ettepanekuid komisjoni tagasisaatmiseks saavad teha ainult fraktsioonid me ei saa seda aktsepteerida ja nüüd majandussuhted Türgiga, muudatusettepanek number üks, palun, nimeline hääletus. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? Odrzucone. raport on tagasi lükatud. vabandust muudatusettepanek on tagasi lükatud ja nüüd on muudatusettepanek number kaks ja siin hääletame osade kaupa muudatusettepaneku number kaks esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. president, punktis kaks on sätestatud, et fraktsioon või vähemalt nelikümmend parlamendiliiget võivad saata raporti tagasi komisjoni. küsigem siis siin meie täiskogul, kas minu ettepanekut toetab nelikümmend saadikut. küsime siis, kes toetavad meie kolleegi ettepanekut, ütleb president kolego to jest niewystarczająca liczba. kahjuks neljakümmend parlamendiliiget selle ettepaneku toetuseks kokku ei tulnud. ja läheme hääletusega edasi. me räägime siis nüüd muudatusettepanekust kaks osa üks, esimene siis või, äh, osa kiideti heaks ja teine osa, palun. andke käega märku. vastu. elektroonilise, elektrooniline kontroll, avame. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud teine osa on tagasi lükatud nüüd me liigume edasi muudatusettepaneku number kolm juurde, kes on poolt, palun näidake, kes vastu. erapooletuid, vastu võetud. nüüd hääletame kogu, kogu komisjoni ettepaneku osas, kes on poolt, palun andke märku, kes vastu. nii, komisjoni soovitus on vastu võetud, palju õnne, härra Kasak proua De Lange. proua De Lange raport puudutab bioloogilise mitmekesisuse kaitseks ette nähtud Euroopa Liidu õigusakte ning me hääletame äh, lõige viiskümmend üks osade kaupa hääletus, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud teine osa, kes on poolt, kes vastu erapooletuid vastu võetud. proua raportöör, suur tänu, härra president, ma tahaksin, et te hääletaksite resolutsiooni tervikuna osas nimelise hääletusena, aitäh. kas see on teie fraktsiooni ettepanek? poole fraktsiooni, me oleme seda arutanud, jah, fraktsiooniti oleme ka arutanud seda variraportööridega, aitäh. see on, ettepanek on küll nüüd natuke hiljaks jäänud, aga kui keegi vastu ei ole, siis me võime hääletada nimeliselt. kas keegi on vastu? kas te olete vastu? jah, mina olen vastu. ma mitte selle vas-, mitte nimelise hääletuse vastu, aga nagu me oleme ikka ja jälle öelnud, meil peavad olema reeglid, mis kehtivad kõikidele, nii et kui mõnel, mõni, teinekord on nimeline hääletus tagasi lükatud, kui meil on sellised reeglid, siis peame neist alati kinni. daamid ja härrad. lõige kuuskümmend seitse osade kaupa, niisiis, kes on esimese osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, para-, lõige kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on samuti vastu võetud. ja nüüd me jõuame lõike kuuskümmend üheksa juurde, osade kaupa hääletus, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on samuti vastu võetud. lõike kuuskümmend üheksa, teine osa, kes on poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. ning nüüd me hääletame resolutsiooni ettepaneku osas tervikuna, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, resolutsiooni ettepanek on vastu võetud. Äh, härra president, meil on juba enne otsustatud et me võime hääletuse ajal küsida nimelist hääletust kui nelikümmend inimest on vastu siis me ei tee hääletust nimeliselt aga praegu oli nimelisele hääletusele vastu ainult üks inimene aitäh ma tahaksin selgitada te viitate äh, muu suuliste muudatusettepanekute kohta käivale protseduuri, käivale menetlusele. kui te pakute välja kasutada nimelist hääletust, kui te pakute välja nimelist hääletust, siis kehtib teistsugune menetlus ja mitte keegi ei tohi vastu olla, mitte ükski liige ei tohi vastu olla. meil on tähtaeg, te ei pidanud sellest tähtajast kinni ja seda ütleb meie, seda ütlevad, ütleb meie kodukord, niisiis me ei saa nimelist hääletust siin kasutada, kui on tähtaeg, siis ja siis ei tohi mitte keegi selle tähtaja mitterakendamise vastu olla. aga igal juhul on nüüd resolutsiooni ettepanek vastu võetud ja ma sooviksin äh, õnnitleda proua De Langet ning me liigume edasi härra Ferreira raporti juurde. We were voting, colleagues. me hääletame, kolleegid. mitu korda me võime hääletada? üks kord. ja see oli selge. see oli täiesti selge. nüüd hääletame. ja president läheb üle poola keelele. härra Ferreira raport on järgmisena hääletusel loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamine. muudatusettepanekuid ei ole esitatud sellele resolutsiooni ettepanekule, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud suur tänu härra Ferreirale. ja lähme edasi. proua De Horose raport Vaesuse vähendamine, töökohtade loomine arengumaades. resolutsiooni ettepanek. muudatusettepanekuid ei ole esitatud, kuid siiski me hääletame lõikude kaupa, lõige kaks, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. lõige kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt, kakskümmend kuus, kontrollime, hääletus algab elektrooniline kontroll, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. kuid tasu siiski elektrooniliselt kontrollida, suur tänu tähelepanu juhtimise eest. ma arvasin, et vahele suurem. järgmist nelikümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? nelikümmend, nelikümmend üheksa poolt, vastu. ma arvan, et me peaksime elektrooniliselt kontrollima, hääletus algab. lõige viiskümmend neli. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. järgmisena kaheksakümmend kolm kahes osas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli, proua Teo Karas soovib sõna selles küsimuses on tehtud suuline muudatusettepanek lõikele kaheksakümmend neli. ja suuline muudatusettepanek on tehtud. ja ma loen selle inglise keeles ette. And then G20s to take concrete action to eradicate abuses of tax havens, tax evasion and illicit financial flights from developing countries and to promote these resources to be invested in developing countries. Uh, we add a phrase after me on lisanud eh, pärast kolm esimest sõna and the G20 ja oleme asendanud tegusõna allow sõnaga promote. kas keegi on selle vastu? ma meenutaksin teile, kui te olete selle vastu, meil on vaja, et ka kolmkümmend üheksa inimest toetaks seda, keegi seda ei nõua, võime hääletada seda kaheksakümne neljandat lõiget, kes on poolt, vastu, vas-, erapooletud, vastu võetud. üheksakümne neli, kes on poolt, vastu, ma arvan, et me peaksime elektrooniliselt kontrollima, hääletus algab kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu. tagasi lükatud, kuid me kontrollime elektrooniliselt, hääletus algab. kas kõik on hääletanud, põhjendus punkt kakskümmend üks. hääletus lõppes. tagasi lükatud. Äh, põhjendus punkt B, eraldi hääletus. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd paneme hääletusele resolutsiooni ettepaneku tervikuna, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. õnnitlused proua Teo Harusele. oli viimane hääletus kui te tagasi oma töökohtadele lähete, leiate oma elektronposti eh, kirjade seas teate neljapäeva kohta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

kallid kolleegid, alustame hääletuste selgitusega. alustame